kallid kolleegid, ma põhjustan, miks me viivitame alustamisega natukene, on see, et nimelt on tekkinud teatavad probleemid härra Coxi raportiga ning ootan praegu Rahvapartei koordinaatori selgitusi omakorda siis raportööril selle kohta, et kas ta tahab täna sellega tegeleda või mitte. ja seega sellepärast äh, me siis äh, natukene viivitame algusega, kuid enn-, kasutan seda aega selleks, et tervitada siin külaliste gruppi, kelle on kutsunud külla härra, härra Van Dalen. Äh, meiega on liitunud siis nelikümmend viis härra Van Daleni valijat. ruumi tagaotsas istuvad nad, tere tulemast teile loodetavasti te saate aru, et tavaliselt me sellises suures saalis kokku ei käi, ilmselt tänu teile, külaliste grupp, mul seekord õnnestus see, et siia saali saime. üldiselt tavaliselt on nii, et meil ei ole isegi kohta, kus istuda, aga seekord siis ruumi laialt, nii et ilmselt on see tänu teile, igal juhul tere tulemast meie tänasele istungile nii et kolleegid siis paar minutit enne eh, seda, kui koordinaator tuleb tagasi ja, ja jagab meiega siis infot. Äh, ja esimees. ma ei ole nüüd veel alustanud, äh, nii et äh, tahaksin ametlikult avada koosoleku ja härra Koch, palun. päevakorra kohta, esimees. kolleeg Koch hilineb, ta on Frankfurdis äh, teatud turvanõuete tõttu ta ei ole siia jõudnud, ma tean, et mitmetel kolleegidel on küsimusi tema raporti kohta ja hääletusnimekirja kohta. seoses sellega teen äh, ettepaneku, et võib-olla saaksime lükata selle raporti käsitlemise järgmisele koosolekule, see oleks korrektne nii tema suhtes kui ka nende kolleegide suhtes, kellel on veel küsimusi. nii et pakuksin sellise lahenduse välja, palun Right, jah, siis äh, härra Kross, teie ettepanek on, et härra Kochi päevakorrapunkt võetakse välja, kogu lugu ähm,. ja see nii muudatusettepanekute esitamise arutamine kui ka ka raporti arutamine, et nagu ma aru saan, see on teie ettepanek. kas kellelgi on äh, vastuväiteid sellele ettepanekule või võtame siis härra Grossi pakkumise vastu? kui nii, siis võtame päevakorrast maha selle punkti ja räägime asjast järgmisel kohtumisel. ma tahaksin äh, muidugi vabandada nende eest, kes just selle päevakorrapunkti pärast on siia tulnud. Need on jäänud välja põhjustel, mis on minu kontrolli alt väljas. kahjuks ei kuule, mida öeldakse saalist ühesõnaga, et homme peame me siis päevakorda natukene muutma sellega seoses ja selle teema võtma arutelule homme ja komisjoni peab ka teavitama sellest, et päevakord on muutunud ja nii edasi. nüüd äh, proua Maisner veel. jah, ka protseduuriline küsimus, kas see tähendab seda, härra esimees, et äh, päevakorras homme võib kõik muutuda, et pärastlõunast tuuakse midagi ka hommikusse näiteks. kas kujuneb välja täiesti uus päevakord? härra esimees. ilmselt lisaaega meil kuskil ei teki, sellepärast et komisjoni esindajad on ka kohal. nii et pigem võib-olla siis punkt kakskümmend neli võiks olla, kahekümne neljas võiks olla natukene lühem ja kahekümne viiendal teha nii, nagu on ette nähtud niisiis, võtame selle päevakorra siis nüüd vastu selle muudatusega. ma vabandan veel kord nende eest, kes on tulnud eraldi selle punkti jaoks siia, aga järgmine päevakorrapunkt on koosoleku protokollide kinnitamine, see on viimaselt kohtumiselt, see protokoll, kas te olete sellega kõik rahul? kui jah, siis läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, see on proua Ayala Senderi raport karistuste piiriülese täitmise kohta liiklusohutuse valdkonnas ning tema muudatusettepanekud tulevad samuti arutelule, nii et proua Senda, teil on sõna. aitäh. kõigepealt soovin ma tänada kõiki kolleege, kes on üles näidanud suurt huvi minu raporti suhtes ja sel-, seda huvi näeme me ennekõike sellest, kui palju on esitatud muudatusettepanekuid. kuid äh, kahjuks pean valmistama mõnele kolleegile siiski pettumuse ja ütlema, et ma ei saa tema muudatusettepanekut vastu võtta. ja põhjuseks on see, et me peame selle raporti asjus juba läbirääkimisi eesistuja ja ka komisjoniga sest me valmistume võimalikuks kokkuleppeks teisel lugemisel. ning see tähendab, et kooskõlas nende kokkulepetega, mille me juba oleme saavutanud, äh, on meil vaja ka edasi töötada ja kõiki muudatusettepanekuid ei saa ma aktsepteerida. ma olen püüdnud vältida seda, et ma hakkaksin tekstile lisama täiesti uusi elemente eriti siis, kui äh, asjaomaseid muresid on võimalik lahendada äh, kuskil mujal. näiteks meil on olemas siin härra Kohi raport ning äh, mõned kolleegide ettepanekud sobiksidki palju paremini just härra Kohi raportisse, kus neid saaks esitada kui soovitusi. sellised soovitused puudutavad karistusi aga ka teabevahetust. ning antud raporti puhul, nagu ma siis ütlesin, oleme me juba läbirääkimistega jõudnud küllalt palju edasi, me peame arvestama sellega, milles me oleme eesistujaga kokku leppinud ning juhul, kui me kaldume nüüd sellest läbirääkimiste suunast väga kõvasti kõrvale, siis me muudame läbirääkimiste kulu sellega palju keerulisemaks ja ei hõlbusta sugugi asjade kulgu ning seetõttu palume vabandust nende kolleegide käest, kelle ettepanekutega ma arvestada ei saa. juhul, kui mõned ettepanekud oleksid meile laekunud varem, näiteks kahe nädala eest, siis meil oleks võimalik äh, mingitele kompromissidele jõuda, me oleksime saanud äh, rääkida äh, rohkem delegeeritud aktidest, kuid praeguseks on nii, et läbirääkimiste kulu tõttu ei ole meil võimalik enam kõike äh, arvestada. Eurovinjeti äh, asjus on eesistuja komisjon juba oma arvamuse öelnud. ning mis puudutab andmekaitset delegeeritud äh, õigusaktide vallas, siis me oleme saavutanud edu äh, samuti oleme saavutanud edu läbivaatamisklausli asjus ning nõukogu on nõustunud sellega, mis komisjon pakkus, nimelt siis tulevikus hõlmata ühiseid kriteeriumeid. kuid täna hommikul ei olnud meil piisavalt aega, et kompromissettepanekud teile laiali saata kompromissettepanekud on aga olemas, need saadetakse enne äh, täiskogu istungit. ja lõpetuseks siis ütleksin veel kord, et mul oleks olnud hea meel, kui ma oleksin saanud arvestada kõikide ettepanekutega, kuid arvestades asjaolusid, ei olnud see võimalik, see oleks meile tekitanud ainult lisaprobleeme. lisaprobleeme läbirääkimiste laua taga, kus on niigi raske. ja seetõttu teen teile ettepaneku et need, kelle muudatusettepanekud on välja jäänud, esitaksin need hoopis härra Kohile, härra Kohi raporti arutamisel. eriti sobiv on see soovituste koha pealt ja sellega ma oma sissejuhatava sõnavõtuga lõpetan. suure, suur aitäh! härra Pahh Rahvapartei fraktsioonist. tänan, esimees. ma tahaksin kohe alguses äh, õnnitleda kolleeg Ajala Senderit selle töö eest, mis ta on teinud ja kompromissettepanekute eest, mida me saame toetada. tegemist oli väga keerulise teemaga, mis on olnud töös juba pikka aega. kindlasti ei olnud äh, lihtne üle saada liikmesriikide poolsest suurest vastuseisust, nii et minu poolt õnnesoovid. on kahetsusväärne, et äh, õiguslik alus muutus, et meil ei ole enam äh, maanteetranspordi ohutuse aluseks, vaid äh, et meil on politsei koostöö õiguslikuks aluseks ja nüüd äh, muutus kogu seadusandluse suund, parlament oli ambitsioonikam, parlamendil olid algatused, mis läksid kaugemale praegusest nii et on kahetsusväärne, et nüüd õiguslikust alusest lähtuvalt kolm riiki ei ole enam otsustega seotud Pol. kolleeg Ayala Sender ütles, et äh, andmekaitse on parlamendi jaoks väga oluline. me peame selles küsimuses jääma karmiks, me peame panustama eraelu kaitsele ja isegi lühiajaline andmete salvestamine peab olema tõsiselt põhjendatud. ja mis puudutab delegeeritud akte, siis täna hommikul oli triloogi kohtumine, komisjon tegi väärtuslikke ettepanekuid, mis oleks meile vastuvõetavad. soovin õnnitleda ka Ungari eesistujat algusest peale oli nende töö väga keeruline, aga viimased triloogi kohtumised on siiski mitmetes punktides viinud meid üksmeelele nüüd jääb üle veel see teatamiskohustus. kas siin ei ole parlament äh, veel täiesti rahul? tuleb paika panna, mis on meie jaoks oluline seoses teatamiskohustusega. tuleb täpsustada, mida peab tegema see liikmesriik, kes viib läbi uurimist ja siin me peame ka jääma äh, valmile seisukohale läbirääkimistel nõukoguga. me oleme ära teinud palju tööd, kompromiss on kõikide jaoks oluline, seetõttu võime üldiselt äh, olla siiski rahul praeguste tulemustega, tänan. tänan, proua Savisaar. härra esimees, lugupeetud kolleegid, olen juba varem väljendanud teatud pettumust selle selle direktiivi osas aga täna ma tahaksin kõigepealt tänada raportööri eh, tema suure töö eest ja ja vaeva eest ja ka hea koostöö eest kaasraportööridega et me siiski oleme jõudnud läbi raskuste nii kaugele et homme me oleme komisjonis valmis hääletama muudatusettepanekuid kuid nüüd sisust lähemalt raporti pealkiri on karistuste piiriülene täitmine liiklusohutuse valdkonnas ent samas jääb just nimelt karistuste täitmise, täitmise osa hetkel sellest direktiivist välja. leian et nii olulises valdkonnas nagu liiklusohutus on äärmiselt oluline et liikumis, liiklusrikkumistel oleksid ka tagajärjed. ei piisa ainult sellest kui teavitame rikkumise toime pannud juhti loodan et see on ainult algus ja me tegelikult jõuame siiski selle direktiiviga edasi et me jõuame selle eesmärgini mida me alguses oleme sellele direktiivile eesmärgiks seadnud. nüüd muudatusettepanekutest rääkides on peamiseks murekohaks just nimelt andmekaitse ja informatsioonikiri olgugi et nõukogu väidab et andmekaitse on kaetud erinevate direktiivide ja raamotsustega siis leiame et sellest ei piisa ning antud direktiivis tuleks konkreetselt ja selgelt määratleda kellel on õigus andmeid käi- küsida edastada salvestada ning mis otstarbel neid andmeid kasutatakse informatsioonikiri ehk teatis peab sisaldama eelkõige rikkumist puudutavat informatsiooni aga ka kohe seejärel eh, andma selgitusi millised õigused süüdistataval on ning millised tagajärjed tema tegudel ja ka tegematajätmistel on siis lähemalt muudatusettepanekutest mis on esitatud nii minu kui härra bachi poolt ühiselt need peamiselt puudutavadki andmekaitset ning tugevdavad ja konkretiseerivad vastavate artiklite sõnastust lisaks on minu poolt esitatud kolm muudatusettepanekut mis puudutavad lisasid kaks muudatusettepanekut siis number ja käsitlevad liiklusrikkumise toime pannud isikule saadetud kirjas informatsiooni osa just nimelt ettepoole toomist muudatusettepanek nr muudab teise lisa punkti mis käsitleb otsingu eesmärki. otsingu eesmärk peab viitama üksnes sellele et see on seotud euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiviga millega hõlbustatakse piiriülest teabevahetust liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise kohta registreerimiskohaks olevale liikmesriigile kes õigusrikkumisega seotud andmeid ei säilita ei pea täpsustama õigusrikkumise liiki kuna and, andmeid säilitab liikmesriik kus rikkumine on toime pandud. ma loodan et homme ka need kolm muudatusettepanekut komisjonis leiavad toetust. aitäh! proua Lichtenberger Roheliste nimel, palun. suur tänu raportöör on tõesti siin äh, tugevalt pingutanud, aga nõukogu ei ole absoluutselt pingutanud. nõukogu üritab äh, siin kojas igasugust äh, katset paremat seadusandlust äh, luua, õõnestada, nõukogu tahab kõik komisjoni ja parlamendi ettepanekud hävitada. seda tuleb tõesti otse välja öelda ja praegune seadusandlus on näide selle kohta nüüd meil on siin ähm, jäänud infovahetus ja register. Need on ka sammuks edasi, aga tegelikult on see kõik väga kaugel sellest, mida meil on vaja, kui me räägime siin liiklusohutusest ja seda tuleb samuti selgelt otse välja öelda kolleeg Savisaar Toomas, ma olen nõus teiega, et üks põhiprobleeme on andmekaitse. Need sõnastused, mis meil praegu siin kirjas on, lubavad äh, riikidel andmeid salvestada kolmteist aastat, äh, kui äh, riik on arvamusel, et tegemist on sobiva ajaga. sellepärast, et ei ole de facto paika pandud limiite. iga juhtumiga tuleks siis minna kohtusse aga me ei peaks tegema sellist seadusandlust, mida kohus peab hakkama hiljem täpsustama, see on täielik jama. see, mida nõukogu teeb, on äh, meile vastutöötav. kolleeg Ajala Sender ei saa siin midagi parata, tema tõesti tegi endast parima, et meie soovid jääksid sisse, aga see kõik põrkus nõukogu betoonseina vastu me oleme ainult äh, natukene suutnud äh, parendusi sisse viia. ma tahaksin äh, panustada omalt poolt sellele, et me andmekaitsesätteid täpsustame vähemalt nii palju, et liikmesriigid ei saa siin olemasolevaid sätteid kuritarvitada. me ei soovi seda, et andmeid hakataks kasutama milleks iganes, vaid et andmeid kasutatakse tõesti selleks, milleks nad on ette nähtud, punkt. me oleme teinud äh, väga loetavad sõnastusettepanekud omalt poolt, aga nüüd on välja tulnud äh, kaks äh, lõiget sellest kõigest hoopiski ja need on vastuolus, need ei ole teostatavad ja kõik jääb põhimõtteliselt samaks, nagu praegugi juba on. ja kui nüüd nõukogu äh, edasi ei liigu liiklusohutuses ja ka muudes valdkondades, siis äh, nõukogu peab võtma vastutuse kanda selle eest, et äh, meie kuvand avalikkuse ees ei äh, parane, kui me teeme selliseid äh, eba, mitteloetavaid äh, sõnastusi, mida kohus peab täpsustama, siis see on tõesti suurepärane näide sellest, mida ei tohiks teha. teine näide on loomulikult äh, Eurovinjett. aga kuna me siin räägime siin tõesti karistuste täitmisest mida meil seni ei ole olnud, siis äh, me selles osas ei ole küll edasi jõudnud, me ei saa ka eesistujad vastutusele võtta selles küsimuses, tegemist on nõukogu üldise poliitikaga. nõukogu on arvatavasti otsustanud, et äh, hästi, nüüd kus parlament on saanud äh, Lissaboni lepingu kaudu rohkem pädevusi juurde, siis meie peame näitama parlamendile põhimõtteliselt äh, koha kätte, et meie oleme universumi naba ja nii edasi. ühesõnaga, väga pettumust valmistav on olukord. ja siin on tõesti tegemist äh, näitega väga kehva seadusandliku olukorra kohta, mis võiks põhimõtteliselt olla äh, põhiseadusõiguse õpiku näide. ja härra Van Dalen, palun suur aitäh! kõigepealt ma tänan raportööri tema jõupingutuste ja töö eest ja nagu teisedki kolleegid, arvan ka mina, et tegelikult on ta teinud kõik endast olenevat saavutada tulemusi. kuigi tulemusi ei ole veel saavutatud ja mina sain tema jutust aru küll nii, et me peaksime ette vaatama muudatusettepanekute esitamisel, et neid ei tohiks esitada liiga palju, sellepärast et läbirääkimised muutuvad siis veel raskemateks. kuid äh, sellest hoolimata tahaksin ma omalt poolt juhtida kolleegide tähelepanu sellele muudatusettepanekule, mille oleme äh, esitanud meie koos härra Pahiga ja see on muudatusettepanek number viiskümmend üks. me ütleme selles et juhul, kui reegleid äh, rikutakse, juhul kui äh, rikutakse liiklusohutusalaseid reegleid, siis tuleb täita vastava liiklusriigi õigusest äh, tulenevat, tulenevaid sätteid. sellepärast, et erinevad liikmesriigid käsitlevad liiklusalaseid rikkumisi erinevalt mõningatel juhtudel loetakse inimene vastutavaks toime pandud rikkumise eest teistel, teistes riikides võib-olla ei loeta sedasama tegu rikkumiseks ning ka menetluskorrad on riigiti erinevad. praegu ei ole siin neid kolleege, kellega ma tahaksin sellest küsimusest täpsemalt äh, rääkida, kuid ikkagi juhin teie tähelepanu, et punkt viiskümmend üks, muudatusettepanek viiskümmend üks on väga oluline. aitäh, härra Rilke! Euh, suur tänu, äh, ma tahaksin tänada Inessi selle töö eest, mis ta on ära teinud, see on väga raske töö olnud, äh, aga samuti tahaksin ma väljendada kahetsust selle üle, et minu muudatusettepanekud on kuhugi kadunud ära, aga mm, osaliselt puudutab see direktiiv nii põhiõiguseid, me peame kindlasti suutma siiski karistuse määrata inimesele vastavalt sellele, kellele kuulub auto Äh, aga loomulikult äh, on normaalne ju see, et äh, ikkagi karistuse saab see isik, kes on kuriteo korda saatnud või rikkumise korda saatnud. ma olen esitanud muudatusettepanekuid selle jaoks, et ette oleks nähtud menetlus, kus seda muudatusettepaneku taga ei võetud vastu ja mis tähendab seda, et jääb eh, jällegi selline olukord kehtima, kus tegelikult inimene saab alati öelda, et mind ei teavitatud eh, ja nii edasi, võite selle teavituskirja lihtsalt visata prügikasti ja kogu lugu ja nii-öelda. Eh, süsteem peab olema siiski selline, et inimesel on juurdepääs informatsioonile, kuid teda ka karistatakse. tuleb karistada neid inimesi, kes on äh, viinud äh, korda teo äh, nii et mind mitte ainult ei jahmata see, kuidas seda asja on tehtud, äh, aga lisaks sellele ei tule sellest mitte midagi vast-, välja, sellepärast et see ei vasta tegelikult praegusele seadusandlusele. on palju liikmesriike, kes on vastu piiriülesele täitmisele ja minu meelest see direktiiv praegusel kujul tõesti on täiesti äh, elluviidamatu. komisjoni nimel, palun. suur aitäh, härra esimees tuletan teile meelde komisjoni seisukohta õigusliku aluse kohta, aga enne seda tahaksin öelda, et komisjon tervitab seda, kui suurt edu on nüüd teeohutuse alal saavutatud. ja ma tänan raportööri selle eest, kuidas ta on suhtunud läbirääkimistesse, mistõttu kolmepoolsetel läbirääkimistel on õnnestunud saavutada edu ja komisjon on kindel, et me tõesti võime juulis saavutada äh, kokkuleppe juba teisel lugemisel. viimastel kuudel on tehtud kohutavalt palju tööd ja komisjoni Ungari eesistuja ning ka raportööri nimel võin ma öelda, et tehtud on väga konstruktiivset koostööd ja just selline suhtumine on võimaldanud kõigil pooltel teha märkimisväärseid järeleandmisi, sealjuures läbivaatamisklausli andmekaitse koha pealt, kuid siiski tahaksin lähemalt rääkida mõnest muudatusettepanekust, mida te olete siin käsitlenud. me tervitame seda, et liikmesriikide teavitamiskohustus oleks tugevam, see on siis äh, muudatusettepanek kaheksateist ning seitsmeteistkümnendas räägitakse teabekirjast ja me teame, et äh, kahel õigusloomelisel asutusel või kahel erineval õiguskorral on tihti raske jõuda kokkuleppele, kuid äh, meil on esitatud kompromissettepanek, mis ilmselt võimaldab meil seitsmendal juunil läbirääkimisi edukalt jätkata. me nõustume ka sellega, et läbivaatusklauslit tuleks toetada, nagu on öeldud muudatusettepanekus kakskümmend viis, ja et siin räägitakse ennekõike sellest, et teeohutusalased reeglid ja liikluseeskirjad tuleb harmoneerida ning harmoneerida tuleb ka need seaded, mille abil ohutusreeglite täitmist kontrollitakse. kuid ikkagi on algatusõigus komisjonil ja me tervitame seda, et nõukogu omalt poolt ära märgib, kui tähtis on see läbivaatusklausel just parlamendi jaoks ja tervitame seda üksmeelt, mis on leitud. mis puudutab andmekaitset, siis usub komisjon, et äh, alal tuleb hoida inimeste õigust äh, saada informatsiooni, kuid teisalt ütleme, et enamikuga Euroopa Parlamendi muredest on tegelikult äh, juba arvestatud. ja komisjon märgib ära ka delegeeritud õigusaktide küsimuse ja me usume, et et äh, me saame delegeeritud õigusaktidest ühtemoodi aru ja see tähendab seda, et meil on võimalik jõuda kõiki pooli rahuldavale lahendusele. ja lõpetuseks tahaksin ma rääkida muudatusettepanekust viiskümmend kaks, mis räägib andmekaitsest ja öelda, et komisjon nõustub esimese osaga, aga rõhutab omalt poolt, et see tuleb ümber sõnastada, vältimaks seda, et blokeeritakse igasugused võimalikud tehnilised arendused tulevikus. ja siis muudatusettepanekud viiskümmend ja viiskümmend kaks. me usume, et on vaja kaotada igasugune õiguslik ebakindlus ja mis puudutab äh, ettepanekut nelikümmend üheksa, siis meie arvates nõrgendab äh, see teabevahetussüsteemi. tegemist on meie esialgse seisukohaga, mida võime uuesti esitada äh, pärast kolmepoolsete läbirääkimiste järgmist etappi, kuid nagu ütlesin, on komisjon väga positiivsel ja väga jaataval seisukohal ja arvab, et läbirääkimised kulgevad väga hästi ja et me jõuame omavahel kokkuleppele, suur aitäh! suur aitäh, sõna saab uuesti proua raportöör. suur aitäh. ma olen tänulik kõigile kolleegidele, kes võtsid sõna ja esitasid omapoolseid märkusi, olen tänulik ka komisjoni esindajale. ma olen tänulik komisjonile ka selle eest, et nad on läbirääkimistel käitunud konstruktiivselt härra Pahile tahaksime öelda seda, et äh, tõepoolest läbirääkimiste ajal on esinenud ka selline olukord, kus nõukogu meid täielikult äh, blokeeris ning nende vastuseisu oli võimatu ületada. ja seetõttu me vaatasimegi, milline on teine võimalik äh, õiguslik alus ja teine võimalik lähenemisviis, et nõukogu omalt poolt meile vastu tuleks. ja me peaksime siinkohal ära märkima, et eesistuja käitus väga vapralt, võttes arvesse, kui raske oli see olukord ja et nad otsustasid äh, vaadata seda küsimust teise nurga alt ja teise õigusliku aluse kaudu. kolleegid on ära märkinud, et meil on õnnestunud tugevdada äh, läbi, läbivaatusklauslit ja tugevdada, äh, õigemini läbi suruda see, et me käsitleksime õigusliku alusena just seda, mis puudutab transporti. ja tulevikus see sobib meile ilmselt väga hästi ning nõukogu praegu töötab selle võimalusega. mis puudutab äh, neid riike, mis ei ole siia hõlmatud, näiteks Taani, äh, siis need riigid, äh, Taani ei ole isegi kaalunud süsteemiga liitumist, kuid Iirimaa ja Ühendkuningriik on öelnud, et nad võivad seda kaaluda. ning me täname Ungarit kui eesistujat eraldi selle eest, et lisa üks, mis on tehniline lisa ja räägib praegustest olemasolevatest tehnosüsteemidest, mille käigus vahetatakse teavet et äh, Ungari eesistujana on öelnud, et äh, sellesse äh, olukorda tuleb kindlasti hõlmata ka võimalikud tulevased süsteemid, millega jälgitakse liiklusohutust ja liiklusohutusreeglite rikkumist ning et tekst ei tohi välistada viiteid nendele süsteemidele. me loodame, et nõukogu meiega äh, nõustub ja et need riigid, kes tahavad, et nende süsteem oleks veelgi rangem, võivad seda teha. mis puudutab andmekaitset, siis nüüd, kus me oleme õiguslikku alust muutnud olen ma tänulik äh, kolleegidele, äh, proua Savisaar Toomastele ja ka härra Pahile selle eest, mis nad on äh, öelnud teabevahetuse ja ka politseiasutuste koostöö kohta. me räägime siin ju ikkagi teabevahetusest väga raskete rikkumiste, väga raskete kuritegude puhul tavaliselt peetakse raske kuriteo all silmas näiteks terrorismiakti, aga raske rikkumine võib olla ka liiklusalane rikkumine ning nüüd, kus me oleme seda küsimust arutanud ja tutvustanud ka nõukogule, neid seisukohti, on nõukogu nõus kaaluma ka eh, andme säilitamist ja maksimaalse perioodi eh, paikapanemist. Eh, proua Soisel Toomast tegi ettepaneku ka andmevahetuse kohta ja selle ettepanekuga on nõukogu ju tegelikult nõus ning äh, kui me vaatame seda, mis praegu tekstist, äh, tekstist leiame, siis tegelikult minu meelest on meil olemas kõik äh, vajalikud vahendid, hoidmaks ära mingisuguseid kuritarvitusi või väärarusaamu. ja seetõttu võib öelda, et teksti põhiosas kindlasti on olemas kõik vajalikud elemendid. ma olen tänulik ka teistele kolleegidele kes rääkisid sellest, et tuleb kindlaks teha, kes, milline riik on vastutav andmete kogumise eest. ja olen tänulik selle eest, mis öeldi selle kohta, et tuleb kindlaks teha, kellele äh, auto kuulub ja kes seda tegelikult äh, juhtus, äh, kes seda tegelikult juhtis. kuid tegelikult auto omanikku ei ole ju raske kindlaks määrata, selle saab kindlaks määrata auto registreerimisnumbri järgi. pigem tekib probleem nendes riikides, kus automaatselt eeldatakse, et see, kellele auto kuulub, see sellega ka sõitis ja rikkumiste toime pani. ja härra Vantaali probleemid on tõenäoliselt äh, lahendatud samuti sellega, mis tekstis olemas on ja härra Riikele ütleksin ma järgmist. see, mis te ütlesite et kui auto omanik on kindlaks tehtud, siis tegelikult äh, on äh, probleemid ka lahendatud. ma arvan, et see ei ole nii lihtne. me räägime politsei koostööst äh, selliste rikkumiste puhul, mis on tõesti väga tõsised. ja selline koostöö peab tagama selle, et kui tehakse kindlaks väidetav süüdlane, väidetav rikkumise toimepanija, siis peab sellel õig-, isikul olema võimalik ka oma õigusi äh, kaitsta ning et liiklusohutuse puhul ei tohiks selliseid tagatisi olla vähem kui mõnes muus valdkonnas. andmekaitsereeglid äh, näevad ette ka selle, et kirju saadetakse asjakohasel moel, et asjasse puutumatud isikud ei saa lugeda kellegi teise trahviteatisi, mõnikord saadetakse neid kirju ainult läbi kohtu ja sellega tagatakse igal juhul andmete puutumatus ja äh, kui kirju saadetakse läbi kohtu, siis on võimalik andmeid äh, palju kergema vaevaga säilitada, kuid riikides, kus seda tehakse teisiti, kus äh, infot vahetatakse teisiti, on kindlasti võimalik välja töötada mingi teistsugune süsteem, nii et ikkagi täidetakse komisjoni nõudmisi. kõikide parlamendi nõudmistega ei ole nõukogu kaasa tulnud ja meie omalt poolt saamegi teha ainult seda, et me ootame, kuni nõukogu nõustub teatud küsimustega tegelema, millega nad praegu ei tegele. aga selleks, et me saaksime kaits-, äh, võidelda sellega, et inimesed äh, liikluses tunnevad ennast lihtsalt karistamatutena, tulebki välja töötada mingi ühine süsteem, sest muidu mõned liikmesriigid ütlevadki alati, et meie käed on seotud, me ei saa rohkem mitte midagi teha tegelikult peaks olema võimalik rikkuja võtta vastutusele ükskõik, kus kohas Euroopa Liidus ta parasjagu paikneb. muidugi on ehk ehm, ebatõenäoline loota, et kõiki otsuseid saaks rakendada automaatselt ka teistes riikides, kuid oma praeguse tööga oleme me astunud esimese vajaliku sammu ning me loodame, et nõukogu ja komisjon nüüd hindavad seda süsteemi uuesti, vaatavad, mis toimib ja mis ei toimi ja pärast seda õnnestub vastu võtta vähemalt eh, mõned ettepanekud, mis esimesel lugemisel läbi oleksid läinud ja need siis eh, nii-öelda süsteemi sisse viia. aitäh, proua Jala Sender, me hääletame selle raporti üle homme ja me läheme praegu edasi järgmise päevakorrapunktiga. ja selleks on minu enda raport. Need, kes eh, tulid koosolekusaali hiljem, teile teadmiseks, et neljas päevakorrapunkt, Euroopa liiklusohutus, on maha võetud, sest härra Koch ei äh, jõua täna siia õigeks ajaks ja seetõttu me läheme edasi minu raportiga kaupade autovedu käsitlevad statistilised aruanded uuesti sõnastamine. ma tuletan liikmetele meelde, et tegemist on äärmiselt tehnilise raportiga, et äh, komisjon on selle teksti välja pakkunud, on välja pakkunud uuesti sõnastamise, sellepärast et nad tegelevad erinevate õigusaktide kodifitseerimisega, kõik need õigusaktid puudutavad äh, maanteevedude statistikat ning teiseks eesmärgiks on see, et äh, toodaks äh, sisse ka mõned uued sätted ja seda siis seoses delegeeritud õigusaktidega vastavalt Lissaboni lepingule siin on kolmteist muudatusettepanekut ja need muudatusettepanekud ei muuda midagi sisuliselt. kõik muudatusettepanekud on seotud delegeeritud õigusaktidega ja ka rakendusaktidega ning kui soovite, siis ka sellega, et püütakse kaitsta parlamendi positsiooni mõlemad, mõned delegeeritud õigusaktide alased muudatusettepanekud on täpselt sellise sõnastusega, nagu äh, turismistatistika raportis kokku lepiti. näiteks äh, komisjoni kohustus pidada nõu ekspertide, mitte liikmesriikide ekspertidega ning samuti on siis öeldud, et igasugune delegeeritud õigusaktide kasutamine peaks vähendama finantskoormust. ja vastavalt sõnastusele, mille leiame turismistatistikast, nii ka minu raportist, nii ka minu raportis püütakse selgemalt piiritleda komisjoni pädevust. enamik muid muudatusettepanekuid puudutavad lihtsalt sõnastust. ja mis puudutab rakendusakte. ja seda, ähm, mis on sekretäriaadi käsitluses, äh, käsutuses, siis tõenäoliselt peavad Euroopa Parlamendi lingvistjuristid siin veel tööd tegema. lisaks nendele muudatusettepanekutele, mis äh, tegin ma ise, on esitatud veel neliteist ettepanekut, enamikku esitas proua Lichtenberger, kes äh, kes tegi ettepanekuid äh, ka määruse sisu kohta, täpsemalt siis andmete kohta, mida tuleks äh, koguda. Äh, siin on näiteks ettepanekuid andmete kogumise tähtaja kokku, kohta, et kogutud andmed tuleks avaldada mitte hiljem kui kaksteist kuud pärast nende kogumist ja nende ettepanekutega, nende ettepanekute vastu ei ole mul tegelikult mitte midagi proua Lichtenberger räägib ka sellest, et tuleks äh, äh, andmeid koguda uut tüüpi sõidukite, äh, digitaalsete mõõdukite, erinevate õnnetuste ja koorma suuruse vahelise seose kohta. praegu on nii et andmeid kogutakse vastavalt äh, nendele mõõtmisseadmetele, mis on äh, raskeveokite küljes ja mis mõõdavad äh, koorma suurust, juhi puhkeaega ja nii edasi. ning ollakse seisukohal, et need muudatused, mida proua Lichtenberger soovib, ei ole kooskõlas kehtiva määruse poolt ette nähtud nõuetega. kuid sellest hoolimata ei ole ma tegelikult äh, vastu sellele, et me kasutaksime olemasolevat võimalust, koguksime rohkem statistilisi andmeid ja laiendaksime andmekogumise mõjuala äh, ka väljapoole seda, mida praegu kogutakse ja seetõttu ma toetan proua Lichtenbergeri ettepanekuid, mis puudutavad äh, andmete kogumist Euroklassi sõidukite kohta digitaalse tahograafi kasutamise kohta ja ma saan aru, et proua Lichtenberg, Lichtenberger soovib veel teha ka suulise ettepaneku, kus ta selgitab oma seisukohti lähemalt. kuid äh, samal ajal olen ma siiski vastu nendele muudatusettepanekutele, kus äh, lisainfo kogumine tegelikult ei ole kooskõlas selle määruse eesmärgiga. samuti tuleb mõelda sellele, et andmed peavad olema ka äh, ka usaldusväärsed, enamiku andmeid saame me ju juhi enda käest. nii et eh, kui me hakkame siin mõtlema, kuidas eh, saada teavet võimaliku rikkumise kohta, näiteks et koorem on liiga raske või juht ei puhanud piisavalt, siis neid andmeid me tõenäoliselt usaldusväärselt ei saaks. seost eh, õnnetustega on juba uuritud vastavalt määrusele seitsesada neli aastast üheksakümmend kolm ja ma toetan ka proua Tikau muudatusettepanekut number seitseteist ja võtan tagasi enda ettepaneku seitse, sest see kattub proua Tikau ettepanekuga. ma teen seda sellepärast, et proua Tikau sõnastus on parem, ajakohastatum ja vastab paremini delegeeritud õigusaktide äh, praegusele sõnastusele. ning kokkuvõtteks ütlen ma seda, et härra Balsaitise ettepanek number viisteist tundub mulle üleliigne, sest me võime eeldada, et liikmesriigid nagunii on kohustatud äh, koguma andmeid vastavalt oma menetluskordadele ja seadustele. kui nad seda ei teeks, äh, siis oleksid, käituksid nad vastuolus Euroopa Liidu määrusega. seega pooldan seega toetan ma enda ettepanekuid välja arvatud seitse, mille võtan tagasi, proua Tikau muudatusettepanekut seitseteist ning lisaks äh, kuuteist, mille esitas proua Lichtenberger ning ettepanekuid kaheksateist ja üheksateist. sellega ma oma sõnavõtus ka äh, piirdun ning nüüd härra Grosch. suur tänu, esimees ja me toetame suures osas teie muudatusettepanekuid. rahvapartei on nende poolt. mis puudutab kolleeg Lichtenbergeri muudatusettepanekuid, siis oleme teiega nõus muudatusettepaneku kaheksateist osas, kus räägitakse heitmetest, edasi üheksateist 19 selle osas oleks võib-olla hea natukene täpsustusi sisse viia nüüd kuusteist. on hea, kui meil on siin võrdlusaastad paigas, aga siis tuleb lähtuda sellest, millal on andmed esitatud. näiteks siis eh, teeksin mina ettepaneku et me ütleksime aasta pärast andmete edastamist, siis meil tuleb realistlik olukord. muidu ei ole meil aega kontrolli läbi viia. edasi. jah, info edastamine on oluline. muudatusettepanekud kakskümmend, kakskümmend üks, kakskümmend kaks üks, äh, need on äh, ka infot puudutavad muudatusettepanekud, siin räägitakse Eurostati andmete kasutamisest ja nende muudatusettepanekutega seoses võiks kaaluda seda, et meil oleks seos olemasoleva infoga, et ei hakkaks siin asjad jooksma paralleelselt ja et me ei teeks topelttööd. nii et äh, meil oleks need ettepanekud vastuvõetavad kui topelttööd ei tekiks. nii et äh, laias laastus äh, toetame me neid muudatusettepanekuid, suur tänu! tänan ja proua Maisner nüüd palun! teen äh, lühidalt, ka siis, kui koosolek muutub veelgi lühemaks, kui ta täna meil juba niigi on. niisiis, hääletusnimekirjas me järgime raportööri poolt soovitatut. raportöör on teinud äh, vajalikud muudatusettepanekud, mis puudutab äh, komisjoni võimalusi iseseisvalt tegutseda. loomulikult me parlamendina peame olema siinkohal tähelepanelikud ja proua Lichtenbergeri muudatusettepanekute osas olen ka nõus raportööriga me ei peaks äh, nõudma topelttöö tegemist ja me peame vaatama, kas meie poolt tehtud ettekirjutused on ka praktilised või mitte. niisiis, tegemist on äh, hea raportiga. statistiliste raportite ja turismiraportitega sarnane liin on siin sees ja seda me võime toetada. ja proua Lichtenberger, palun tänan. suur tänu ka mõningate muudatusettepanekute toetamise eest. põhjendan natukene oma motivatsiooni. transpordikomus-, komisjon otsustas eelmisel mandaadi ajal võtta vastu raporti töö- ja puhkeaegade kohta. meie komisjon nõudis äh, kontrolli tihedust teataval määral, see ettepanek läks ka läbi, seda peavad nüüd rakendama liikmesriigid. ja see töö sai meil tehtud kaks tuhat seitse või kaks tuhat kaheksa, aga meil oli andmeid äh, ainult aastast tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa täiel määral, osad liikmesriigid ei edasta üldsegi andmeid. nii et äh, kui kolleeg äh, Grosch ütleb, et aasta pärast andmete andmist tuleb äh, paika panna, siis äh, me ei saa neid andmeid. kui me ootame selle ajani, kui kõik liikmesriigid on andmed edastanud, siis äh, järgmisel aastal me saame tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksanda aasta andmed täielikult kätte ja inglise keeles öeldakse selle kohta mm, asjatu armuvaev. nii et äh, mina siiski soovin, et andmed avalikustataks võimalikult varakult. minu jaoks oli täiesti šokeeriv see, et äh, kui Euroopa tasandil toimub sõidukite kontroll, siis äh, liikmesriikide ja Euroopa Liidu tasandil ei ole saadaval nooremaid andmeid kui äh, viie aasta tagused andmed. me peaksime siiski liiklusvaldkonnas äh, olema võimelised ka tuleviku äh, tendentsi ette ennustama ja see on valdkond, mis kiiresti muutub. me ei peaks kindlasti andmete kogumisel topelttööd tegema, aga me peaksime andmeid koguma sektorite kaupa. siis oleks meil võimalik teatud äh, andmekogum panna näiteks kokku kaubavedude kohta maanteedel. ka siin peab meil olema vastav ülevaade paigas, et ei tekiks äh, mitmekordset tööd. ja mina olen ikkagi huvitatud äh, sellest, et me nii kaugele jõuaksime ja mis puudutab äh, nüüd sõidumeerikud ehk tahograafi, siis meil on erinevad äh, tüübid ja tuleks äh, vaadata, kui paljud sõidukid on üldsegi tahograafiga või tahomeetriga varustatud. me peaksime siin ka üle minema digitaalsele lahendusele. edasi soovin tähelepanu juhtida sellele, et äh, osad andmed äh, on olemas ainult liikmesriikide tasandil ja seda ka mitte kõikides liikmesriikides. seetõttu on olukord selline, et äh, paljudes küsimustes on meil vähe andmeid, mille põhjalt otsuseid vastu võtta. meenutan siinkohal arutelu, mis meil oli seoses Eurovinjetiga. me arutlesime selle üle, kui palju euro kolmesid ja euro neljasid üldse maanteedel sõidab ja millistes liikmesriikides nad sõidavad. me peaksime siiski neid andmeid omama, sellepärast et muidu me võtame vastu määruse näiteks Eurovinjeti puhul, mis äh, tegeleb äh, teatud asjadega, mida enam ei eksisteerigi. ja see pole just äh, parim näide seadusloomest. nii et suur tänu toetuse eest ja ma usun, et me viime siin sisse väikese parenduse. mina olen eriti huvitatud äh, sellest, et me saaksime andmed niivõrd kiiresti kui võimalik, seetõttu oli minu ettepanek äh, ühe aasta kohta, sellepärast et muidu me jääme neid ootama igavesti. me teame juba, millised riigid need äh, põhilised äh, venitajad on, osad tõesti äh, venitaksid äh, andmete esitamisega kümme aastat või rohkemgi ja selle tõttu mina ütlesin, et äh, tuleb andmed edastada kiiresti. me ei kirjuta siin mingisugust ajaloolist teadustööd ju siin parlamendis, vaid me tegeleme siiski tulevikku suunatud teemadega. kolleeg Seele, palun, kas soovite midagi öelda? suur tänu, hea meel teid, härra Siili, siin näha härra Rubiks yeah,. No. keda pole saalis kahjuks. sellisel juhul äh, proua Rooman komisjonist. Thank you, Mr Chairman. suur tänu, härra esimees, tere pärastlõunat kõigile. nii nagu ka härra Simson andis teile natukene taustinfot äh, selle kohta, kuidas me selle komisjoni teatiseni jõudsime, natukene rääkida sellest, miks äh, tehnilisest vaatevinklist äh, oleme otsustanud äh, siis neid viimaseid muudatusettepanekuid kaheksateist kuni kakskümmend kaks vastuvõetamatuteks. me juba ütlesime, need muutujad ei vasta sellele informatsioonile mille me selle seadusandluse osas oleme kokku kogunud. statistilised üksused sellisel, praegusel juhul puudutavad pea, põhimõtteliselt siis äh, autosid ja enamus äh, riikides on sõidukite arv äh, väga suur ja seega tuleb teha sellest mingisugune valik. ja need valimid siis on need, mida kasutatakse info kogumiseks. see valim võib äh, olla viis kuni kümme protsenti kogu hulgast ja pärast selgitan, miks nii. ja see on siis see põhjus, miks liikmesriigid äh, teevad sellise valimi, võtavad sellise valimi me saame siis nende andmete põhjal teha hilisemaid hinnanguid, varem eh, erinevatele statistilistele teooriatele rajanedes välja kujundatud. andmeid eh, kogutakse siis liikmesriikides selle valimi alusel ja pärast siis on meil teatavad kaaluvad indikaatorid, või äh, ja need äh, indikaatorid siis arvestatakse välja vastavalt erinevatele põhimõtetele ja üks ongi siis seesama kogutud informatsiooni iseloom. ja see tähendab seda, et kui me neid kaaluvaid faktoreid kasutame, võib tekkida teatav erinevus andmetes, kui äh, ei ole info kogutud nendel samadel põhimõtetel kõikide poolt niisiis liikmesriikide tasandil võib, võib tekkida selline olukord, et andmed tegelikult ei ole korrektsed. Läheks, tuleksin nüüd aga muudatusettepanekute juurde, viisteist kuni seitseteist, siis selles osas komisjon põhimõtteliselt peab neid vastuvõetavateks ja ülejäänu osas rääkisin juba siis natukene sellest tehnilisest poolest, suur tänu! Thank you very much! suur tänu! ega mul siin ei olegi midagi öelda. ma olen omalt poolt kõik välja öelnud, jään oma esialgse seisukoha juurde. seega ega mul ei olegi siin midagi öelda. proua Lichtenberger, kas te tahtsite midagi lühidalt lisada? jah, lühidalt ma tean, et on tekkinud äh, jah, raskusi erinevate statistiliste meetodite äh, ühtlustamise vahel. kuid äh, kui me jääme selle seisukoha juurde, me peaksime kindlasti vältima seda, et meil tekib siin Austria-Ungari äh, omaaegse monarhia sarnane halduspraktika. no vot, hääletame siis homme selle üle, kas võtame kasutusele vanade Habsburgide meetodid või mitte suur tänu, järgmine päevakorrapunkt äh, ja mul on väga hea meel, Robert, muuseas, et meil õnnestus teid natukene varem enda juurde meelitada Äh, nimelt äh, härra Kohil äh, on tekkinud teatavaid probleeme Brüsselisse jõudmisega, seega tuli teie raport võtta arutelule natukene varem. nii et oleme otsinud teid tervest maja, terve maja pealt, aga suur tänu, et jõudsite kohale õigeks ajaks. räägime me siis teie raporti puhul kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite ja väikeste neljarattaliste mootorsõidukite tüübikinnitusest ja turujärelevalvest. suur tänu, härra esimees tahaksin kolleegidele meelde tuletada, et me sellest asjast rääkisime juba veebruaris, arutelu oli väga kõrgetasemeline ja olen pärast seda siis olnud pidevas ühenduses variraportööridega ning koostöö on julgustav, tundub, et üldine konsensus on saavutatud peamiste küsimuste osas on rohkem tähelepanu pööratud siis maanteeohutusele, mitte blokeeruvate pidurite süsteemide kohustuslikuks Äh, muutmisele, enduro mootorrattate ja kolmerattaliste lisamine, äh, maastikusõidukite lisamine sellesse määrusesse ning eesmärgiks on siis natukene ka karmistada mopeedide emissioonistandardeid euro neljandale tasandile aastaks kaks tuhat neliteist kõige probleemsem küsimus oli kindlasti mitteblokeeruvate pidurisüsteemide ehk siis ABS pidurisüsteemide kohustuslikuks muutmine. oli fraktsioone, kes tahtsid selle küsimuse äh, seostada sellega kaasnevatele kuludele ja sellepärast on loodud kompromiss B, mis natukene pehmemal viisil Äh, julgustab siis liikmesriike pärast äh, ABS-ide kohustuslikuks muutmisele äh, tuua see sisse väiksemad tasud nendele mootorsõidukitele, kes on endale selle süsteemi paigaldanud ning siis tulevased määruse muutmised, ka see on nüüd ette nähtud lihtsustatud korras vastavalt tehnoloogilistele arengutele ja see on kompromiss A siis põhisisu. mis siis nüüd veel selle teema kohta? Äh, esitatud äh, on üsna mitu muudatusettepanekut pärast esialgset raportit. kolm muudatusettepanekut olen ma esitanud ise, mida toetavad ka variraportöörid ning äh, Mihhail Kraameri muudatusettepanekud, kolm tükki on tagasi võetud ma tahaksin tänada siis siinkohal kõiki variraportööre, kõik, kõiki selle eest, et nad on olnud väga konstruktiivsed. suur tänu, härra Higins, palun, Rahvapartei nimel. suur tänu, härra esimees. ja ma ütleksin omalt poolt, et härra Siile raport on suurepärane, seda asja me oleme oodanud kaua aega äh, ja äh, võtab tegelikult ju kokku neliteist erinevat direktiivi nii et tegemist on nii-öelda konsolideeritud tekstiga ja väga mõistliku tekstiga, nii nagu raportöör härra Siile ütles, eesmärgiks on heitkoguseid vähendada, teiseks parandada moon-, maanteeohutust, võtta arvesse tehnoloogiliste arengutega ning loomulikult mitte vähem tähtsana parandada ka turu järelevalvet. Äh, härra Siile on ära teinud äh, suurepärase töö ning on suutnud ilusti vastu pidada tööstuse survele sellepärast et üks äh, peamiseid tööstuse argumente, mida nad äh, levitasid siin ja seal, oli siis just nimelt äh, ABS-süsteemi kallidus, me räägime siin ju mitte blokeeruvatest pidurisüsteemidest varasemad süsteemid, CBS äh, süsteemid äh, olid sellised, et kõik, kes on mootorrattaga sõitnud, teavad väga hästi, et äh, et kui ei ole ABS-süsteemi mootorrattal peal, siis on õnnetus mitte väga kaugel ja ohutus peab meie jaoks olema kõige tähtsam ja me ei ole nõus mõningate seisukohtadega, mida argumentidena on kasutanud tööstuse esindajad, nad ütlevad, see maksab umbes tuhat eurot, et panna see suhteliselt odava mootorratta peale, see süsteem mina, minu hinnangute kohaselt maksab see kõige rohkem sada, kakssada eurot. vaatamata aga äh, sellel, kui palju see läheb maksma, ärgem unustagem seda, et äh, sellest paigaldusest siis tööstus ise nopiks seitsesada viiskümmend eurot paigalduse pealt, on äh, siiski täiesti mõistlik kompromiss B. kui liikmesriigid tahavad aidata inimesi Äh, läbi maksusoodustuste selle süsteemi paigaldamisel, siis liikmesriikidel peab olema õigus anda toetust nendele inimestele, kes soovivad ABS-süsteemid oma mootorsõidukitele paigutada. ja Rahvapartei siis toetab kogu seda raportit, meil on äh, kolm äh, muudatusettepanekut, ka enamusi neid toetab proua Sen-, ka raportöör ja, ja paljud teised kolleegid on toetanud seda variraportööri. Teie peamine eesmärk on loomulikult äh, maanteeohutus, vähem õnnetusi, vähem hukkunuid maanteedel, nii et suur tänu, härra esimees, suur tänu härra raportöörile. Aiele Sender, palun. aitäh, härra esimees ka mina olen tänulik selle eest, et äh, ollakse nõus dialoogi astuma. et me saaksime läbi rääkida, äh, kuidas siis tootjad äh, saavad kohanduda uutele liiklusohutusreeglitele. see on tähtis, sellepärast et kirjeldatud väikesõidukid muutuvad järjest populaarsemateks, neid kasutatakse järjest rohkem. noortel on lihtne neid endale hankida, nad sõidavad nendega erinevatel eesmärkidel, kasutatakse muidugi ka ATV-sid ja seetõttu on väga hea, et ka ATV-d ja nõndanimetatud trial mootorrattad on siia sisse arvatud. ja hea on ka see, et kohustuslikuks muudetakse automaatselt süttivad tuled. juba praegu ju toodetakse autosid nii, et neil on igal juhul automaatselt süttivad tuled ja seetõttu tervitame komisjoni vastavat ettepanekut äh, ka rataste, mootorrataste osas ja mopeedide osas ning toetame loomulikult ka blokeerimisvastast pidurisüsteemi ehk ABS-i. kõik need äh, uued meetmed on väga head, sest äh, selliseid sõidukeid, millest me räägime, kasutavad ju ennekõike just noored juhid, kellele ohutusreeglite täitmine on eriti tähtis, kuid samal ajal tuleks vältida liigsete kulutuste teket tähtis on see, et igal juhul tagatakse ohutus, nii et me täname raportööri ja, ja täname teda loomulikult ka kompromissivaimu eest, sotsiaaldemokraadid on väga tänulikud. härra Tõeks, suur aitäh, härra esimees. ma tänan ka härra Siiret, härra Siiret, kes on selle raportiga teinud suurt tööd. ma arvan, et et äh, väga raske on välja töötada uut õigusakti, kui olemas on nii palju kehtivaid määruseid, kuid äh, härra Siile on selle tööga suurepäraselt hakkama saanud, ta on klassifitseerinud erinevad sõidukid ja oma sõnavõtus teen ma väga lühidalt. ütlen nagu kõik teisedki, et kõige tähtsam on äh, tagada ohutus teedel. ning raportöör ja variraportöörid on suutnud kokku panna sellise seisukoha, mis on igati mõistlik ja mis võimaldab liiklusohutust äh, tõesti ka täita ja võimaldab ühtlustada olemasolevaid, ähm, olemasolevat seadusandlust. ABS oli üks äh, tulisemaid vaidlusküsimusi, kas äh, kaherattalistele ikka peavad olema sellised pidurid, kuid nüüd, kus meil on olemas kompromissettepanek, oleme jõudnud edasi. härra Kremmer. tänan, sooviksin ka tänada raportööri härra Siilet ja koostöös teiste variraportööridega. ohutus on loomulikult äh, ülim, aga uurimused on näidanud, et äh, nendes riikides, kus sõidetakse rohkem jalgratastega, on äh, ohutustase parem näiteks äh, Taanis ja Hollandis sõidetakse väga palju jalgratastega ja seal on vähe õnnetusi ja Ühendkuningriigis, kus äh, jalgratastega sõidetakse vähe, on kõige rohkem liikluses hukkunuid Euroopas, nii et me peaksime keskenduma sellele, kuidas teha jalgrattaga sõitmine võimalikult äh, populaarseks, et vähendada õnnetusi. on negatiivne näide Austraaliast, kus viidi sisse kiivri kandmise kohustus ja seal siis öeldi, et jalgrattaga sõitmine on ohtlik, parem loobuge sellest, noored seda tegidki ja liiklusõnnetuste arv kasvas. meie peaksime inimesi julgustama jalgrattaga sõitma, mida rohkem sõidetakse, jalgrattaga, seda ohutumaks muutuvad meie tänavad. ja mis puudutab nüüd ühte teist punkti, mida mainis härra Siile, siis äh, me oleme võtnud tagasi osad muudatusettepanekud ja komisjon lubab teatud äh, eristust äh, elektrijalgrataste osas äh, kakssada viiskümmend vatti, kakskümmend viis kilogrammi soovisime lubatud kiiruse jätta selliseks, nagu planeeritud, aga kohtusime elektrijalgrataste ühingutega ja neid tootvate firmadega ning äh, seetõttu nüüd äh, pärast arutelusid me võtame oma muudatusettepanekud tagasi ja me peaksime loobuma sellest, et me siin omalt poolt piirangud äh, paika paneme, seetõttu me võtame need äh, muudatusettepanekud tagasi. proua Sikau, palun. tänan, esimees. tahaksin äh, omalt poolt ka rääkida elektrijalgratastest mille arv on kasvanud. meil tuleb loomulikult äh, tagada nende jalgratturite turvalisus. seetõttu ei peaks me mitte keskenduma ainult äh, standardite paikapanemisele, vaid me peaks äh, tagama inimestele ka juurdepääsu nendele sõiduvahenditele hind ei tohiks tõst-, tõusta sellistesse kõrgustesse, et inimesed ei saa omale neid elektrijalgrattaid enam lubada. kui kasutajate arv kasvab, äh, siis peab sellele järgi jõudma ka ohutus ja samas ei tohi hind olla liiga kõrge. sellepärast, et äh, tehnilised nõudmised on niivõrd suured, sellepärast et muidu inimesed ei saa osta omale neid jalgrattaid tänan ja kas komisjoni poolt keegi soovib ka sõna, palun? tänan, esimees. tere pärastlõunat, suur tänu raportöörile ja variraportöörile tehtud töö eest. tahaksin omalt poolt äh, teha paar kommentaari nende kolme põhiküsimuse kohta. kõigepealt äh, sooviksin tänada selle eest, et üritatakse panna äh, paika parem äh, klassifikatsioon äh, maanteesõidukite ja muude sõidukite osas, äh, siis muutub ettepanek selgemaks ja me saame praegu ja tulevikus tulla välja siis ka eesmärgistatud ettepanekutega erinevate sõidukite kohta. mis puudutab nüüd neid turvalisusseadmeid ja turvalisusvarustust, siis äh, loomulikult äh, me soovime kasutada võimalikult palju uusi tehnoloogilisi lahendusi, eriti kui me räägime neliratastest, siis ähm, me tõesti oleme pühendunud sellisele lähenemisele, aga juhin teie tähelepanu ühele aspektile me soovime eristada L-kategooria sõidukeid ja sõiduautosid. see eristus on oluline ohutuse seisukohast. me ei saa põhimõtteliselt eeldada, et neli ratta turvalisusnõudmised on samad kui äh, sõiduautol mis puudutab äh, nüüd äh, mitte blokeeruvaid pidurisüsteeme, siis äh, me oleme saavutanud siin väga tundliku tasakaalu lähtuvalt mõju-uuringutest. meie ettepanek on tõesti heas tasakaalus, me peaksime eristama väikseid mootorrattaid ja skuutereid. me teame, et nende sõidukite kasutust äh, edendatakse eriti just linnaruumis ja sellest me ka lähtusime, pakkudes välja mitteblokeeruvaid pidurisüsteeme siis mitmetele L-kategooria sõidukitele. nüüd, mis puudutab äh, heitkoguseid, siis äh, me peaksime tegema kõik kõik äh, võimaliku, et parandada L-kategooria sõidukite mõju keskkonnale. me oleme viinud läbi vastavaid uuringuid. siin aga on äh, edasine edu seotud kulude ja ka tehniliste võimalustega me oleme L-kategooria kergsõidukite osas saavutanud hea tasakaalu. enne kui see ettepanek jõustub, ei ole arendatud neid sõidukeid samamoodi kui sõiduautosid, nii et äh, rakendada tuleb täiesti uusi tehnoloogilisi lahendusi ja seetõttu peaks meil olema hästi põhjendatud üleminekuaeg paigas. tänan. härra Siile, palun, kas teil on midagi lisada? jah, ma tahaksin vastata komisjonile, kes rääkis äh, olemasolevatest mootorratastest. Te ilmselt mäletate isegi, et mina proovisin alguses eristada neid mootorrattaid, millega sõidetakse linnas ja neid, äh, millega väljaspool linna, aga siis meil tekkisid vaidlused. ja siis äh, me mõtlesime sellele, et sõidukid äh, tuleks klassifitseerida teisiti. muidugi on see väga vastuoluline küsimus ja väljavaated ei ole optimistlikud ei tootjate ega kasutajate jaoks, kuid meie transpordikomisjonina pidime vastu võtma poliitilise otsuse Eh, nii et me tuleksime vastu ka Econi kolleegidele ja see oli siis eh, põhjus, kuid eh, ma tänan veel kord kõiki oma kolleege, eriti variraportööre ning ka sekretäriaadi kolleegi, sest nad töötasid kõik väga professionaalselt, aitäh! aitäh ka teile! me hääletame homme siinsamas komisjonis ja sellega oleme me tänase päevakorra tegelikult ka ammendanud ning eh, kui kõik koordinaatorid on kohal, siis me võime edasi minna koordinaatorite koosolekuga. ma pean vaatama, kus on härra Kross. aga teistele ütlen ma siis seda, et eh, komisjon täies koosseisus jätkab tööd homme hommikul kell üheksa.